vastavalt äh, kodukorra artiklile sada viis lõige kuus on esimeeste konverentsi esimees mulle teatanud, et vastuväiteid esimeeste konverentsi koosolekul ei esitatud ENVI komisjoni soovitusele mitte esitada vastuväidet rakendusaktile. kui vastuväiteid ei esitata fraktsiooni või liikmete poolt vastavalt madalamale piirmäärale kahekümne nelja tunni jooksul loetakse, et soovitus on kinnitatud, vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele. soovitus on kättesaadav täiskogu veebilehel. seega on teade lõppenud ning võtame meie päevakorra esimese küsimuse.